kui äh, vastuväiteid ei ole, siis loetakse need kinnitatuks, esimeste konverents on teinud äh, järgnevad ettepanekud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta osaistungjärkude kalendri kohta, neljateistkümnes kuni seitsmeteistkümnes jaanuar, neljas kuni seitsmes veebruar, üheteistkümnes kuni neljateistkümnes märts, viieteistkümnes kuni kaheksateistkümnes aprill, kahekümnes kuni kahekümne kolmas mai, kümnes kuni kolmeteistkümnes juuni, esimene kuni neljas juuli, üheksandast kaheteistkümnenda septembrini, seitsmendast kümnenda oktoobrini, kahekümne esimesest kahekümne neljanda oktoobrini, kaheksateistkümnendast kuni kahekümne esimese novembrini, üheksandast kuni kaheteistkümnenda detsembrini äh, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks nende ettepanekute kohta on äh, teisipäeval kell üheksateist äh, ja hääletus on kolmapäeval ja nüüd ma jõuan uue menetluse juurde. mul on esitatud äh, kolm taotlust äh, kodanikuvabaduse komisjonilt, äh, mis puudutavad rah-, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste avamist ja mandaati kolme õigusakti kohta. Need ettepanekud, dokumendid on tõlgitud kõigisse ametlikesse keeltesse ja neile saab ligi seanss on